istung äh, jätkub. eilse istungi protokoll ja sellega seotud tekstid on äh, kättesaadavad, kas on vastuväiteid, ei ole, siis on protokoll käesolevaga kinnitatud. Läheme nüüd äh, põhjalikult vastata.